Äh, koos välja ettepanekuga, mis puudutab Euroopa Liidu konsolideeritud äh, turujärelevalvet. suur tänu, proua volinik, käesolevaga on arutelu lõppenud. hääletus äh, resolutsiooni ettepaneku osas toimub homme kaksteist null null. ja me läheme edasi järgmise päevakorrapunktiga ning nüüd kuulame me jällegi ühte naisterahvast, nimelt proua Rivasid, kes on raportööriks selles järgmises punktis ja tegemist on gripiviiruse H1N1 ohjamisega. ja nüüd annangi ma kohe sõna, sõna proua Rivasile neljaks minutiks. suur tänu, härra president, tuletan teile meelde, et see gripiviirus H1N1 oli aastal kaks tuhat üheksa üks kõige suuremaid uudislugusid ja sellest on nüüd möödunud juba siis kaks aastat, kui kahekümne viiendal märtsil kaks tuhat üheksa esimene juhtum äh, esile kerkis ja juunikuus kaks tuhat üheksa tõstis WHO H1N1 äh, äh, välja selle gripi osas kuuenda ohuastme pandeemiana no see tõi kaasa väga tõsiseid pandeemiakampaaniaid paljudes liikmesriikides, samas ei olnud absoluutselt arvestatud sellega, et kui tõsine see viirus on, vaid seda, et kui ohtlik on tema levik nüüd äh, rääkides sellest, kui ohtlik see gripp on, äh, aasta kaks tuhat kümme lõpuks oli äh, sellesse haigusesse surnud kaks tuhat üheksa, kaks tuhat üheksasada inimest, mis tähendab seda, et oluliselt vähem kui tavaliselt gripihooaja jooksul, kus tavaliselt hinnanguliselt hukkub selles haiguses nelikümmend tuhat inimest kuid näiteks äh, Suurbritannias äh, suisa üks koma kolm miljardit eurot kulutati H1N1 äh, gripiviiruse ennetamiseks Prantsusmaal täpselt samamoodi ja minu meelest on see täiesti ebaproportsionaalne olnud Euroopa Liidu ja liikmesriikide poolt, kuidas nad on sellele viirusele reag-, reageerinud. ma tahaksin kolleege tänada kõikide muudatusettepanekute eest, sellepärast et see aitas kokku kirjutada konstruktiivse äh, raporti, mille eesmärgiks on äh, taastada meie kodanike usaldusväärsus tervishoiuorganisatsioonide suhtes. meie keskendume kolmele peamisele punktile. koostöö, läbipaistvus ja sõltumatus, kõigepealt koostööst rääkides tuleb rõhutada seda, et meil on vaja suuremat sidusust, tõhusust, autonoomiat ja paindlikkust tulevased äh, gripi ennetamisplaanid peavad olema kindlasti rohkem sidusad ja peavad olema ka tõhusamad ning äh, olema piisavalt autonoomsed ja paindlikud. selleks, et me saaksime siis äh, reaalajas reageerida viimastele andmetele see aitaks kindlasti vältida seda, et haigekassad peavad mõttetult tohutuid summasid kulutama. kindlasti peaksid ka kõik, kes vastutavad selliste ohtlike viiruste puhul plaanide koostamise eest kannaksid vastutust ning kõik need kriisi ennetamise plaanid tuleb üle vaadata mitte ainult selle alusel, et kui kiiresti haigus võib potentsiaalselt levida üle maailma, vaid ka kui tõsine see haigus on. jah, äh, vaktsiinialased äh, lepingud endiselt on, peaksid olema lugu, lobu muidugi lubatud, kuid teatavate reeglite all ja lisaks sellele peavad kõik tootjad äh, ka vaktsiiniga kaasnevad kõrvalmõjud välja tooma. ja me oleme näinud seda selle kriisiga seoses, et meil ei ole piisavalt andmeid vaktsiinide kõrvalmõjude osas. kõikides ettevõtetes, farmaatsiaettevõtetes tuleb aga sellised äh, riskianalüüsi kavad äh, koostada, et ja seda siis võrrelda tänaste teaduslike uurimistulemustega. eksperdid, kes vastutavad hinnangu andmise eest, tuleb ka ametlikult äh, need nimekirjad avalikustada. mul on väga kahe, kahetsusväärsel kombel pean ma siin täna äh, nentima, et äh, kahjuks see muudatusettepanek, võeti vastu muudatusettepanek, mis minu seda eesmärki kindlasti nõrgendab narkolepsia mida me oleme näinud H1N1 vaktsiini kasutamise tagajärjel Soomes ja no Rootsis on, on väga murettekitav. see tähendab seda, et vaktsiin on olnud tõsiselt ohtlik eh, ja, ja võib kujuneda ohtlikuks kõikidele tarbijatele. Eh, Soome peatas selle vaktsiooni, vaktsiini eh, väljajagamise, et rohkem teada saada, mit-, ja see tähendab seda, et WHO peaks ka koheselt äh, peatama selle vaktsiooni leviku ja ma tahaksin, et me võtaksime konkreetse seis, et võetaks vastu otsus siis Soome juhtumi puhul. me ei pea alati keskenduma mitte ainult tootjale. Äh, suur tänu, Michelle. sõna on soovinud äh, kümme kolleegi, ausalt öeldes äh, ma ei tea, mis me teeme, ma arvan, et siis kõik saavad sõna tõesti ainult üheks minutiks. reegel on reegel. proua Tavo esimesena suur tänu, härra president, kas me oleme Euroopas valmis astuma vastu pandeemiale ja vastus on jah, aga sellega kaasneb ka üks suur aga Äh, seagripi viirus näitas äh, seda, et kõik liikmesriigid äh, reageerisid sellele isepäi ilma igasuguse solidaarsuseta. mina olen variraportöör selles küsimuses ja minu meelest on täiesti selge, et faktid tuleb välja öelda, kuid tuleb minna kaugemale, olla konstruktiivne ja tuua konkreetseid lahendusi meie kodanikele, kes seda meilt ootavad. me oleme tegelikult ju kaotanud mõneti tarbijate seas usaldusväärsust tänu sellele gripiviirusele. homme hääletusele tulev raport arvestab selle tõsiasjaga ja kutsub üles siis liikmesriikide vahel tõhususe, koostööd tõhusamalt tegema. Euroopa äh, haiguste ennetamise tõrjekeskuse rolli suurendamist, sanitaarreeglite ühtlustamist ning vaktsiooni, vaktsiinipoliitika ühtlustamist ja nii edasi tegemist on seega hea raportiga, suur tänu talle, täiesti selge on see, et äh, meie liikmesriigid muidugi vastutavad kogu selle paketi eest, nende ees, nendel lasub ainupädevus äh, ja nad peavad kindlasti oma kohustust kodanike eest täitma. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Tabadi. Muchas gracias. aitäh. kahe tuhande üheksandal aastal oli meil gripiepideemia ning paljud liikmesriigid olid selleks epideemiaks tõeliselt hästi valmistunud. kuid ma nõustun eelkõnelejatega selles suhtes, et liikmesriigid ei suutnud omavahel kokku leppida, kuidas epideemiaks valmistuda ja seetõttu nad käitusidki nii erinevalt. endiste sotsialistlike riikide valitsused tulid tihti epideemiaga hästi toime ning äh, siseriiklikul tasandil ei olnud mingeid vaidlusi, kuid oli ka teisi riike, kes ei teinud tegelikult mitte midagi ja see ei ole vastuvõetav. me peaksime kõik ähm, tegutsema ühiselt. ma olen nõus raportööriga selles suhtes, et liikmesriigid peavad kokku leppima, kui palju äh, vaktsiini tuleks osta, meil on vaja läbipaistvaid äh, ja häid reegleid ja head teabevahetust, on vaja piisavalt andmeid on vaja teada, kuidas gripp geograafiliselt levib, kuid on vaja ka teada, milline on suremus, sest tegelikult on see palju paremaks indikaatoriks tulevase tegutsemise tarbeks, aitäh. aitäh ja proua Janakuta, Janakupaadis. suur aitäh! aasta tagasi kohtusid Brüsselis mitmed Euroopa Parlamendi saadikud, sealhulgas ka mina, ja me proovisime välja mõelda, kuidas tegutseda H1N1 viiruse suhtes ja koosoleku edenedes me saime aru, et tegelikult me soovime kõik ühte ja sama, kuid läheneme asjale erinevalt. Euroopa Parlament eh, peaks epideemiaks valmistudes kindlasti näitama ka omalt poolt eeskuju ja mulle tundub, et eh, seda me viimati küll ei teinud. raportööris on mitmeid küsitavaid eh, punkte, siin seatakse kahtluse alla äh, Äh, haiguste ennetuse ja tõrje keskuse roll, äh, ma arvan, et see ei ole asjakohane, sest äh, tegelikult me võiksime ju saadud kogemusest õppida. selle asemel me oleme koostanud raporti, mis lihtsalt sõrmega osutab süüdistavalt teatavatele institutsioonidele või liikmesriikidele, see on täiesti ebapraktiline. suur aitäh ja proua Figureido! Te ei soovi sõna? ei ole siin sellisel juhul Pereira, suur aitäh! muidugi me võime nii mõndagi õppida sellest, kuidas me H1N1 viiruse epideemiale lähenemis, lähenemisime, me võime sellest õppida seda, kuidas me üldiselt suhtume rahvatervise küsimustesse ja kuidas me käitume tervishoiu valdkonnas üldiselt näiteks me võime mõelda sellele, kuidas ravimeid ja vaktsiine välja jagatakse. nüüd, kus farmaatsiatööstus on läbi viimas kulutõhususanalüüsi äh, viirusevastaste ravimite kohta, saame me kindlasti tugevdada oma äh, ravijuhtimissüsteeme, parandada reegleid ja vastu võtta uusi ennetusmeetmeid rahvatervise valdkonnas aga me saame ka teha paremat koostööd erinevate liikmesriigi siseste agentuuride ja asutuste vahel ning ka regionaalsete koostöövormide vahel. aitäh ja härra Paska! lugupeetud president, lugupeetud kolleegid! kahe tuhande üheksanda aasta epideemia algas nii, et Mehhiko teatas, et seagripp on muutunud epideemiliseks ning kaks kuud hiljem teatas Maailma Tervishoiuorganisatsioon, et ka linnu, et kas, et seagripp võib muutuda üleilmseks äh, pandeemiaks. ning see tõi kaasa selle, et osad liikmesriigid püüdsid äh, ära osta kogu olemasoleva vaktsiini, et oma kodanikke kaitsta. Slovaki Vabariik äh, olevat ostnud koguni miljon doosi vaktsiini, mis kõik ka välja jagati kahe tuhande kümnenda aasta alguses aga äh, kui Slovakkias hakati rääkima avalikult, et tegelikult peaksid kõik olema vaktsineeritud, siis äh, selle üle lihtsalt naerdi, sest kõik arvasid, et H1N1 viirus tegelikult äh, ei ole väga ohtlik. selleks ajaks oli ka teada, et see ei ole piisavalt ohtlik, et nii tõsiselt reageerida. kusjuures meie valitsus ei ole siiamaani oma seisukohta ümber kujundanud. Ďakujem, pán predseda chcem sa poďakovať pani rivasi za suur aitäh! ma soovin tänada kolleegi väga põhjaliku raporti eest, sest see raport toob välja nõrkused meie tervishoiusüsteemides, mitte ainult Euroopa Liidu omades, vaid tegelikult kogu maailmas. raportis räägitakse mitmetest meetmetest, mida oleks võimalik võtta, et kahe tuhande üheksanda ja kahe tuhande kümnenda aasta olukord tulevikus ei korduks. see, mis eeldatava äh, pandeemia ajal toimus, on tegelikult äh, täiesti hullumeelne. liikmesriigid, sealhulgas Slovakkia, kulutasid miljoneid eurosid selleks, selleks, et kaitsta oma kodanikke olematu ohu eest. ma tahaksin teada, kes selle eest kasu lõikas ja tahaksin teada ka seda, kes selle eest vastutab. raportis äh, ei ole öeldud, ei ole tehtud äh, ettepanekut isikliku vastutuse võtmiseks sest tegelikult see igasugune vastutustunde puudumine on palju hullem kui gripipandeemia, äh, kuigi see kedagi ei tapa. suur aitäh ja nüüd äh, proua Vestlund. suur aitäh, president me kõik äh, oleme ilmselt ühel meelel selles, et liikmesriikide soovitused olid pisut segadusse ajavad. keskkonnakomisjon käsitleb ka rahvatervise küsimusi meie äh, juures käis äh, Rootsi tervishoiuminister, sest Rootsi oli siis eesistuja, me korraldasime eraldi ürituse äh, pandeemia arutamiseks ning täpselt samal päeval kohtusime ka Euroopa Epidemioloogia Keskuse ähm, esimehega. ja üks esineja ütles meile, et jah, kindlasti tuleb kõik vaktsineerida ja teine esineja ütles, ei, vaktsineerida ei ole vaja nii et nende sõnavõtud olid täiesti vastuolulised ja sellele raportöör ju viitabki aga me peame endalt küsima, milliseid paremaid praktilisi meetmeid saaksime me edaspidi vastu võtta. minu koduriigis äh, nõudsid paljud inimesed vaktsiine. Nad tahtsid ennast vaktsineerida, kuid see polnud võimalik, äh, sest kõikides äh, tervishoiuasutustes lihtsalt ei olnud vaktsiine ja osad tervishoiuasutused ei olnud kogu aeg isegi lahti. proua Roitova, teil on sõna. suur aitäh, president täna, kus lahing on juba lõppenud, võime me öelda, et need miljardid eurod, mis me selle lahingu jooksul investeerisime, olid tegelikult äh, tuulde loobitud, see oli raisatud raha. väga huvitav on selles valguses vaadelda Poola näidet. Poola on riik, mis ei allunud üldisele survele meie ei viinud läbi selliseid ulatuslikke vaktsineerimiskampaaniaid ja ometi ei olnud meie suremus kuidagi suurem kui teiste riikide oma. ma tänan raportööri ja loodan, et kõik rahvusvahelised institutsioonid ja otsuste tegijad sellest raportist ka midagi õpivad, et nad saavad aru, et liikmesriigid võiksid vaktsiinidooside ostu üle otsustada koos, kuid enne seda peavad nad hindama riske, mis tegelikult on olemas. aitäh! proua teie. Estrela. Obrigada, senhor presidente. Dúvidas em relação. härra president, siin avaldati juba kahtlust äh, selles osas, et kas äh, vaktsiin H1N1 vastu oli tõesti tõhus, äh, kodanikud esitavad küsimusi ja kahtlevad kahe tuhande üheksandal aastal viidi mitmetes liikmesriikides läbi teavituskampaania ja väga palju raha kulutati vaktsiinidele. WHO kuulutas, et tegemist on pandeemiaga ja siis äh, ühtäkki olukord äh, täielikult muutus. kahe tuhande kümnendal aastal ei räägitud H1N1-st äh, äh, praktiliselt äh, enam üldse ja kodanike jaoks tekibki siinkohal küsimus, et kas tehti liiga palju kära mitte millestki. president katkestab ja annab sõna proua Kallenbachile, kes on ka viimane sõnasaaja. tänan, härra president, proua volinik ma usun, et me peame olema täna õnnelikud, et epideemia ei kujunenud selliseks, nagu kardeti. loomulikult on äh, aga iga surmajuhtum äh, traagiline. ma tänan kõiki, kes osalesid äh, selles arutelus Euroopa Liidus olid kogemused selles valdkonnas väga erinevad, meil on erinevad tervishoiusüsteemid ja kõik tervishoiu eest vastutamine on ju liikmesriikide pädevuses ka pandaamiat, pandeemiatele reageerimine. aga loomulikult tuleb kogemustest õppida. meil on kindlasti vaja saavutada olukord, kus rahvas meid jälle usaldab. H1N1 olukorraga toimetulemine näitas, et äh, koordineerimine oli puudulik tänan ja käesolevaga saab õiguse arutelu lõpetada volinik Tamanaki. Äh, suur tänu, härra president, lubage tänada raportöör Rivasid äh, raporti koostamise eest, see on tõesti oluline panus meie jõupingutustesse õppida midagi kahe tuhat üheksa aasta pandeemiast. ma olen teiega täiesti nõus, et äh, meil on oma õppetund siit saada ja nõus olen ka selles osas, et me peame väga kriitiliselt üle vaatama selle, kuidas me sellele pandeemia ohule reageerisime. Euroopa kodanike kaitse taoliste tervishoiuriskide e, osas e, väärib praegu kindlasti suuremat koordineeritust, et paremini toime tulla taoliste piiriüleste ohtudega. Euroopa Liidus on juba sõltumatu ekspertiis ähm, pandeemiliste gripiviiruste puhul. juba ainuüksi teadusuuringute valdkonnas äh, on Euroopa Komisjon rahastanud äh, alates kahe tuhandendast aastast üle viiekümne gripiviiruse programmi saja viiekümne miljoni euro mahus meie agentuurid äh, Euroopa haiguste ennetamise ja tõrje Keskus ning Ravimiamet andsid teaduslikku tuge pandeemia ajal olid abiks nii Euroopa Liidule kui ka liikmesriikidele. lisaks äh, sellele toetasid komisjoni instantsid aktiivselt liikmesriike ohu äh, maandamisel läbi äh, Euroopa tervishoiualase julgeolekukomisjoni. kuid samas ma pean tunnistama, nii nagu ka raportis on kirjas, et mitmed hinnangud, mis meie reaktsioonile on and-, Liidud on välja toonud äh, väga palju puudujääke ja kindlasti need puudujäägid tuleb eemaldada. Nende seas kindlasti äh, äh, vaktsiinidega varustamine, vaktsiinistrateegiad peavad olema paremini koordineeritud, meil on vaja suuremat paindlikkust meie valmisolekukava plaanides ning kindlasti on vaja eh, paremaid teavituskampaaniaid suhtluseks eh, kodanikega. komisjon koos teadusagentuuride ja koos liikmesriikidega, kuivõrd see on ju ühine jõupingutus liikmesriikidega, on valmis nendes küsimustes eh, kindlasti edusamme tegema. Need puudujäägid peaksid saama kõrvaldatud kahe algatuse läbi, kõigepealt kavatseb komisjon käivitada enne selle aasta lõppu tervishoiu julgeolekustrateegia, mis peaks meie koordinatsioonivõimekust kindlasti suurendama ning teiseks äh, algatuseks on komisjoni poolt ühtne äh, pandeemiliste vaktsiinide äh, alane ühtne sisseostu strateegia nende liikmesriikide jaoks, kes sellega soovivad lo-, liituda. tulemuseks peaks olema seda, et see, et kõikidel on võrdne miinimum juurdepääs vaktsiinidele ning kindlasti suurendab ka meie ostujõudu eh, selleks, et eh, saada siis lihtsalt paremad tingimused sellele eh, kaubale. ja raportööri soovitused taoliste algatuste osas on väga teretulnud. komisjon kavab ka lisavahendeid suunata lisateadusuuringutesse, mis puudutab käitumisstrateegiaid ja teavituskampaaniaid ka ja mitte ainult ei keskendu me siis vaktsiinidega varustatusele. ja nüüd läbipaistvus ja sõltumatuse küsimused, mis raportis on esile toodud, me peame seda äärmiselt oluliseks ning ma tõesti arvan, et midagi tuleb ära teha. Euroopa Komisjon ja vastavad äh, agentuurid teevad äh, koostööd selleks, et meie huvide, majandushuvide deklaratsiooni ja huvid ja võimalike huvide konflikti alane andmebaas oleks senisest parem, me peame ühiselt panustama selle nimel, et saavutaksime ühise eesmärgi, olemaks valmis äh, paremini kaitsma tulevikus kodanikke selliste terviseohtude eest. suur tänu, äh, proua Tamanaki, sõnavõtt äh, oli viimane sõnavõtt selles küsimuses. hääletame selles küsimuses homme keskpäeval. järgmine